ja tänan võimaluse eest äh, komisjoni seisukoht välja öelda muudatusettepanekute suhtes. suur aitäh teile, härra volinik! suur aitäh ka kõigile sõnavõtjatele! sellega lõpetame selle päevakorrapunkti ning jõuame järgmiseni, milleks on statistiliste andmete kvaliteet Euroopa Liidus ja komisjoni kontrollivolituste laiendamine Eurostat. ning kõigepealt saab sõna härra Otmar Karas kaheksa pooleks minutiks lugupeetud president, volinik äh, Olli Rehn, daamid ja härrad. tänane debatt saadab välja olulise poliitilise signaali ja seda me praegu tahamegi välismaailmale saata. me peame näitama üles meelekindlust ning see suuline küsimus näitab, et me tahame olla osaks Eurostati ümberkujundamisest ning me tahame ka tagada, et komisjon saaks aru, mida parlament talle ütleb. ja seetõttu on meil vaja resolutsiooni. resolutsiooni, mis näitaks, et Euroopa Parlament tahab, et Eurostat eh, oleks sõltumatu, sest just seda on meil vaja. tegemist on esimese otsese seadusandliku vastusega või reaktsiooniga kriisile. me teame, et aastal kaks tuhat viis koostas komisjon viiepunktise plaani, seda nimetataksegi volinik Almunia viiepunktiliseks plaaniks ja see tähendas, et komisjon peab ära kasutama talle kättesaadavaid instrumente. nüüd, kahe tuhande kümnendal aastal peame me uuesti neile punktidele mõtlema ja endalt küsima, mida me oleksime saanud teha ja mida me oleksime pidanud tegema me peame survet avaldama nii komisjonile kui nõukogule, me peame eh, küsima, kas on olemas piisav poliitiline tahe selleks, et välja töötada kõik vajalikud instrumendid, mille abil tagada et euro ei ole mitte ainult eh, rahaliidu alus, vaid et ta on aluseks ka majandusliidule ma ei palu nõukogul blokeerida mingisuguseid otsuseid, edasi lükata otsuste tegemist, vaid ma palun nõukogu, et nad lihtsalt teeksid ära selle töö, mida on vaja teha. me peame mõtlema tagasi aastale kaks tuhat viis ja sellele järgnevatele aastatele ja endalt küsima, kus tekkisid probleemid, millal oli eksinud Eurostat ja milles eksisid liikmesriigid. kui me saame sellest selgelt aru ja seda olukorda analüüsime, siis saame me ka aru, mida tuleks teha edasi. me tahame sõltumatust me tahaksime, et Eurostat äh, äh, annaks aru, me tahame, et täidetaks miinimumstandardeid. me tahaksime, me soovime, et meil oleks hea koostöö Eurostatiga ning et Eurostat oleks toimiv ähm, instants. me soovime, et Eurostat saaks teostada kontrolle, ilma et ta peaks selleks enne äh, taotlema luba meil on äh, vaja saada ka siseriiklikult ja regionaalselt äh, ja kohalikult tasandilt äh, ajakohaseid andmeid, meil on vaja andmeid sotsiaalkindlustusskeemide kohta ja me tahame, et komisjon meile ütleks, enne kui me raporti lõplikult valmis kirjutame, et ta ütleks meile Äh, millised on läbirääkimised nõukoguga, milline on läbirääkimiste praegune seis, kas see seis on piisav, et me võiksime liikuda edasi? me oleme näinud, millised on probleemid Eurostatiga, me tahaksime teada, kuidas neid nüüd on asutud lah lahendama, aitäh uh,! Thank you! The nüüd ma annan sõna äh, härra äh, proua Põulsile äh,. meie komisjon on olnud äh, üht meelt, on olnud äh, Eh, samal arvamusel, et eh, Eurostatile tuleb anda suuremat võimu. me teame, kuidas asjad on eh, kujunenud välja, nii nagu härra Karas ütleski, kahe tuhande viiendal aastal jäi nõukogu häbisse, tänu sellele ongi meil tekkinud tohutult paljud probleeme ja sellepärast, et auditeerimise õigus võeti ehm, Eurostatilt ära, see tähendab, et ei olnud piisavalt usaldust ja just nimelt usalduse puudumise tõttu ongi tekkinud praegune kriis. praegusel hetkel on liikmesriigid pidanud panema lauale väga palju raha, võtma endale poliitilisi majanduslikku kohustusi seda enam on Eurostati volitused, olutused praegu, see on abso-, absoluutselt hädavajalik, et meie plaanid majanduse eh, kontrolli üle eh, saaksid reaalsuseks, on kadunud aeg ainult loota eh, lubaduste peale. reageerida on vaja eh, õigeaegselt, on vaja juba varases staadiumis vaadata riikide eh, Eh, majanduslikku olukorda isegi praegusel hetkel on nõukogu eh, uuele mm, auditeerimisvolitustele lisanud teatud tingimusi ning eh, meil on vaja, et oleks võimalik uurida olukorda nii võimalikult vara Eh, kui saab ja meie raport toetab Eurostati. loomulikult eh, me peame suunama eh, sinna ressursse, kuhu vaja, aga uurima on vaja, uurida on vaja siis, kui on tekkinud kahtlused, mitte pärast seda, kui olukord on muutunud väga hulgaks, hulluks ja siis me tahame veel teada, mida on tehtud raamatupidamise standardiseerimise osas selleks, et oleks võimalik rakendada eh, eelarve puhul eh, uuenduslikke meetodeid. suur tänu. ja nüüd ma annan sõna volinik Reinile. president president, lugupeetud parlamendisaadikud, kõigepealt ma tahaksin tänada eh, härra Karast ja Sharon Bowles'i selle küsimuse tõstatamise eest, see on äärmiselt oluline teema eh, Eurostat ja eh, statistiliste andmete usaldusväärsus komisjon tegi ettepaneku mm, määruse muutmiseks ja seda on tehtud praeguse suure defitsiidi, eh, eelarve defitsiidi menetluse raames. Eh, tegemist on eh, esimese sammuga, mida komisjon tegi pärast veebruarikuus ametisse astumist ja ma loodan, et äh, asjad edenevad, sest tegelikult meil oleks olnud vaja niisugust asja juba tükk aega tagasi. kahe tuhande viiendal aastal tehti esmane ettepanek, siis liikmesriigid lükkasid selle ettepaneku tagasi. aga nüüd on ajad muutunud ja praegusel hetkel on meil nõukogu poolt väga tugev toetus. Äh, komisjoni üldine lahenemine, lähenemine on leidnud toetuse juba juunikuus ECOFIN-i poolt. see on äärmiselt oluline, et meil oleks andmed laenude ja defitsiidi kohta, mis liikmesriikidel on. selle määruse ettepaneku põhieesmärk on see, et Eurostat saaks ka auditeerimiseks pädevuse, kui on näha, et tegemist on andmete eh, esitamise puhul nende mm, kvaliteediga. komisjon Äh, kavatseb minna kaugemale, astuda järgmise samme, äh, et parandada Euroopa statistika kvaliteeti. Äh, selle töö jaoks võetakse tööle uusi inimesi, me vaatame üle, millised on meie vajadused personali jaoks ning liikmesriigid oda-, osalevad dialoogis Ehm, pidevalt, mis sellel teemal toimub. Ehm, komisjonil on vaja rohkem alusandmeid statistika koostamiseks ning eh, seda võimaldabki uus määrus ja kui tegemist on tõesti mingi erakordse juhtumiga, kus on tegemist väga suure riskiga, kui on tõepoolest välja tulnud, et andmete kvaliteet ei ole hea, siis eh, Eurostat saab uute reeglite alusel eh, võimaluse viia läbi auditit. enne kui ma lõpetan, ütleksin ma mm, paar sõna ka Kreeka kohta, sest see on nüüd kõige eh, kiirem teema praegusel hetkel. on ju hästi teada, et komisjon on nüüd hakanud väga tõsiselt tegelema Kreeka statistikaga ning tulevikus peaks muudetud määrus aitma paremini võidelda statistika manipulatsiooni ja e, valede andmete vastu. eile e, astuti uus samm Kreeka osas. Te teate, et Moody otsustas e, Kreeka võlakirju alla hinnata ja ka minu kolleeg Michel Barnier ja komisjoni president on öelnud, et äh, Moodise äh, otsus on väga veider, äh, väga halb, et niisugune otsus vastu võeti Moodise poolt. nüüd Kreeka IMF ja komisjon on teinud jõupingutusi, on koostanud programmi äh, Eh, olukorra parandamiseks, sest Kreeka valitsus on näidanud, et nad on tõepoolest valmis eh, tegema muutusi statistika vallas eh, selleks, et nende riigi rahandus ja majanduskasv oleks jätkusuutlikul alusel. seepärast tundub ebaloogiline see samm, mille Moody's astus ning see tõstatab jälle küsimusi, eh, küsimuse sellest, kuidamoodi mõjutavad reitinguagentuurid finantssüsteemi. seda küsimust ning ka teisi eh, küsimusi arutatakse komisjoni tulevases töös, mis puudutab reitinguagentuure ning järgnevatel kuudel me vaatame eh, komisjonis just nimelt selle sektori konkurentsi ja e, peab ütlema, et e, seal puudub läbipaistvus ning me vaatame, kuidas selle süsteemiga edasi minna. nüüd kokkuvõtteks. ma ütleksin nii. on absoluutselt hädavajalik, et meil oleks e, õige ja usaldusväärne statistiline andmestik. see on äh, ühe efektiivselt toimuv, toimiva eh, majandus- ja rahaliidu alustala. muudatused Eurostati eh, volitustes on üks osa sellest, kuidas me muudame majandusjuhtimist Euroopas. aitäh! suur tänu, volinik! nüüd härra Heidar Tšiklu. suur tänu, president. Need seadusandlikud ettepanekud Eurostatile, mida praegu vaatab läbi EKOn, on vajalised. see statistika on Euroopa kriisi keskmuses. on selge, et Eurostatil peaks olema suuremad mõjuvõimud, eriti liikmesriikides aga need ei pea ainult olema ainult Statistikaametite või Rahandusministeeriumite taseme koostöö. see koostöö peaks tähendama äh, ka koostööd akadeemiliste majandusteadlaste, äh, ka ametiühingute ja äh, nii edasi vahel. teiseks, me peab olema ühtne raamatupidamissüsteem, mida kasutavad kõik liikmesriigid, mis tugineks standardiseeritud ja rahvusvaheliselt heaks kiidetud raamatupidamissüsteemidele, mida toetaks ka parlament. see ei peaks kehtima mitte ainult finantsraportite kohta, mida esitatakse komisjonile, vaid seda peaks kasutama ka liikmesriikide avalikes sektorites kümme aastat pärast Eurotsooni loomist ja euro sisseviimist oleme me äh, välja selgitanud, äh, millised seisukohad meile kahju tekitavad. võib-olla on meil olnud vare arusaamine euro äh, edu ohtudest. on oluline, et valitsused saaksid statistikat ja äh, usaldada ja seepärast peame me mõned momendid kiiresti ära parandama, seepärast peaks nii parlament kui ka nõukogu äh, neid äh, meetodeid uuesti läbi vaatama. suur tänu, härra Šikluna, nüüd proua Kular. Äh, suur tänu, president ja volinik. praegune kriis Eurotsoonis ei ole ainult seotud eh, statistikasüsteemiga, kuid kindlasti on ka sellel eh, meie mm, usaldusväärsusele Euroopa Liidus oma mõjud. me leiame, et tegemist on suht-, suure probleemiga, mis mõjutab igapäevast tööd Euroopa Liidus. elanikkonnad äh, erinevates liikmesriikides ütlevad, et kontroll peab äh, olema tugevam ja me kuuleme siin kolm koma null nõuet, väga ranget selle kriteeriumi järgimist ja see peaks olema nii, nagu asjad eh, peaksid toimuma. me toetame seda eh, resolutsiooni, me soovime, et Eurostatil oleks suuremad volitused ja uurimisvolid, kulutused samuti peavad olema standardid konsolideeritud. vastasel juhul ei saa me oma antud lubadusi kodanikele ehm, ehm, hoida ja eh, ka kodanikud satuvad segadusse. nüüd härra Obermeier, üks minut. Um lugupeetud president debatt Eurostati volituste laiendamise üle tegelikult äh, ju ei võta arvesse tõelist probleemi. liikmesriigid võivad oma statistikat esitada ebakorrektselt ning tekivad probleemid kui me vaatame näiteks Kreeka hiljutist juhtumit, siis me saame aru, et ka liikmesriikidel on omad volitused, mida nad saavad kasutada. liikmesriikide statistilised andmed on väga erinevad ning nende esitamise moodused on samuti erinevad ja Eurostat peab selle reaalsusega arvestama. Londonis elav inimene ja Londonis olevad ettevõtted erinevad nendest, mis asuvad näiteks Pariisis, sotsiaalmajanduslik reaalsus erinevates riikides on erinev Nad, eh, see reaalsus erineb eh, nii-öelda tugeva ja nõrga valuutaga riikides. Eurostat ei peaks ehm, uskuma, et kõike on võimalik võrrelda, pigem tuleks võrrelda põhitingimusi. suur aitäh, proua Podimata, poolteist minutit. aitäh, president, lugupeetud volinik. kõigepealt tahaksime öelda, et ma olen äärmiselt rahul sellega, härra volinik, mis teie ütlesite täpsemalt siis see, et eilne otsus ei olnud õigustatud. otsus Kreeka laenukõlbulikkuse reitingut vähendada ei olnud, ei olnud õige. oma töös Eurostatiga peaksime me liikuma edasi ja me peaksime mõtlema majanduslikule suveräänsusele Euroopa majanduse suveräänsusele. Euroopa ametlik reitinguagentuur paneb meid mõtlema sellele, milline siis on statistiliste andmete kvaliteet ja mis on Eurostati roll ja kuidas Eurostat äh, töötab. tegelikult me räägime siin ju ühest riigist, me räägime Kreekast, mina olen Kreeka esindaja ja seetõttu minule ei meeldi, et Kreekat kasutatakse kogu aeg negatiivse näitena, öeldakse, et ei tohiks olla nagu Kreeka. Kreeka, Kreeka riik ja ühiskond, ka praegune Kreeka valitsus ju tunnistavad probleemi olemust. just praegune Kreeka valitsus ka ütles esimesena välja, et probleem on olemas ning tuleb vastu võtta kärpekava. Kreeka statistikaamet ei ole seotud Kreeka parlamendiga, ta on sõltumatu ning selline sõltumatus tagab ülesannete selge jagunemise ning aitab määratleda ka vastutust kuid Euroopa tasandil on olnud viivitusi ning eh, on, pole antud infot, mis oleks tulnud anda juba aastal kaks tuhat viis. härra Stojanov, poolteist minutit. president, volinik, mina tahaksin juhtida seda debatti palju pragmaatilisemas suunas. volinik ütles eelmisel nädalal, et Eurostat kontrollib eraldi Bulgaaria andmeid. kuid kahjuks ei selgitanud härra volinik Rehn meile, miks on vaja Bulgaariat eda-, eraldi kontrollida. seetõttu ma kasutangi võimalust ja küsin seda praegu. milliste kriteeriumite alusel otsustas Euroopa Komisjon võtta sihikule just Bulgaaria? miks peetakse just Bulgaariat riigiks, kelle statistikaandmed on on äh, ebausaldusväärsed, võttes arvesse, et tegelikult on Bulgaaria Balkani riikide hulgas kõige usaldusväärsem. kas tegemist on mingisuguse isikliku mm, asjaga, mis tuleneb sellest, kui te olite veel laienemisvolinik? mis puudutab Kreekat, siis Kreeka on muidugi problemaatiline, aga kui me hakkame kasutama Bulgaaria ründamiseks mingeid teistsuguseid kriteeriume, siis võib äh, ka see kaasa tuua Bulgaaria reitingu langemise härra Ludvigson. suur tänu sõna saamise eest. nii, on olemas nii kergeid meetmeid, mida peab rakendama majandusstabiilsuse saavutamiseks Euroopa Liidus, kui ka teisi meetmeid. üks olulisemaid momente on just statistika kvaliteedi paru-, parandamine samuti on tähtis, et äh, need parandused jõuaksid ellu võimalikult kiiresti. ma tervitan neid positiivseid signaale, mida saadab välja nii komisjon kui ka nõukogu, ma loodan, et äh, me varsti lepime kokku efektiivses paketis, mis tõstab statistika kõrgemale tasemele. samuti on tähtis, et Eurostaadi rolli ja volitusi suurendataks. Eurostat peaks ka tulevikus tegema koostööd äh, liikmesriikide statistikate ametitega, kuid hierarhia peab muutuma selgemaks. Eurostat peab eh, nõudma korrektseid liikmesriikide andmeid ja tal peab olema võimalus ka sanktsioonideks juhul, kui kvaliteet andmetel ei ole piisavalt hea. et statistika paremaks muutuks, on vaja rohkem ressursse on tähtis, et me näeksime seda, et kõrgem kvaliteet tähendab seda, et me peame sellele küsimusele rohkem tähelepane, tähelepanu pöörama. Eurostati tegevussuutlikkus peaks laienema ja suurema Nema, mulle teeb muret see, et statistika ei ole siiani olnud prioriteetseks äh, äh, valdkonnaks ja ma loodan, et pööratakse sellele küsimusele rohkem tähelepanu, tänan. nüüd siis äh, on meil vaba mikrofon ja kõigepealt härra Meltser president, me teame, et eh, statistika eh, kvaliteedimäärus eh, selle mm, ülemäärase eelarve defitsiidi menetluse raames on oluline ja just nimelt praegusene olukord teeb selle määruse ülevaatamise vajaduse äärmiselt kiireks. andmed, mis tulevad riiki teste, need peavad olema kontrollitavad, sest me ei tohi lubada seda, et korduks Kreeka olukord. toimus pettus ja nüüd on tehtud, nüüd on langetatud otsuseid valede andmete alusel ja nüüd me peame saavutama taseme, kus statistikale ei saa enam esitada mitte mingisuguseid etteheideid. on vaja astuda vajalikke samme, Eurostat on oluline, see ei tähenda mitte seda, et me astume liikmesriikide suveräänsuse varvastele, vaid meil on vaja korralikke andmeid. ja minusta komisjon on lugupeetud esimees, ma arvan, et me peaksime tänama komisjoni, sest me oleme tõepoolest selles küsimuses väga kiiresti edasi liikinud, näiteks äh, alles mõned kuud tagasi tõdeti, et juhul, kui me sekkume ühe liikmesriigi statistilistesse Äh, andmetesse, siis äh, on see sekkumine ka riigi äh, suveräänsusesse, aga nüüd me oleme edasi liikunud. kui me niiviisi ei käituks, kui me ainult järgiksime riigi siis raskusi oma statistikaga, siis me tõepoolest ei käituks õigesti. me ei peaks Kreekat süüdistama. Kreeka inimesed on langetanud väga raskeid otsuseid. me peaksime ka kodanikke koolitama, et nad oleksid majandusküsimustes rohkem teadlikud. ja nüüd vastab komis-, volinik Rehn küsimustele. Honorable members. lugupeetud president, lugupeetud liikmed suur aitäh teile selle põhjaliku ja sisulise debati eest ja selle eest, et te toetate ettepanekut tugevdada Eurostati volitusi. ma pean ütlema, et ma nõustun proua Jaakonsaariga. tõepoolest, me oleme näinud, et Kreeka on muutunud, vabandust, et muutunud on kogu Euroopa äh, suhtumine majandusse ja majanduspoliitilistesse küsimustesse ja see aitab tugevdada meie majandus- ja rahaliitu. räägiti palju Kreekast ja räägiti ka Bulgaariast. ma tahaksin üht-teist selgitada ja vastata neile küsimustele, mis siin tõstatusid Kreeka puhul ei hakka ma muidugi uuesti meile kõigile rääkima seda pikka saagat, sest me oleme sellega tuttavad, ja ma olen nõus, et Kreeka tümitamine peaks lõppema, sest Kreeka on ennast juba parandanud, et ta juba rakendab äh, oma kärpekava ja teeb seda tõhusalt. on tõsi, et Kreekat tuleb toetada ja tuleb ka tunnustada, aga mitte lihtsalt kogu aeg maatasa tampida mis nüüd puudutab statistikareforme, siis me teeme koostööd Kreeka võimudega. me oleme käinud Kreekas mitu korda, nii äh, lõppenud talvel kui ka kevadel. ja me oleme Kreekaga kokku leppinud tegevuskavas, mille eesmärk on tõhustada Kreeka statistikaameti tööd, kogu statistikasüsteemi Kreekas ning äh, parandada nende andmete kvaliteeti, mida Kreeka esitab. Bulgaaria küsimuses oleme me mures ennekõike kahe aspekti tõttu ja need puudutavad Bulgaaria eelarvet ma usun, et Euroopa Parlamendi need liikmed, kes on bulgaarlased, siiski veel kuulavad mind nüüd, kus ma räägin Bulgaariast ning äh, Bulgaaria ülemäärase defitsiidi ähm, käitlemise menetlusest ning statistilistest probleemidest, mis sellega seonduvad. kõigepealt, Euroopa Komisjon sai alles hiljaaegu teada Bulgaaria, Bulgaaria eelarve parandamisest äh, väga suurel määral ja vastuolus nende kohustustega, mida Bulgaariale paneb alusleping teiseks aga ei ole meil piisavalt andmeid selle kohta, miks on Bulgaaria uuesti üle vaadanud kahe tuhande kümnenda aasta eelarve, sest Bulgaarial oli tasakaalustatud eelarve, nüüd on tal aga negatiivne eelarve. saime sellest teada eelmisel aastal, kuigi makromajanduslik reaalsus Bulgaarias on jäänud samaks või isegi paranenud, on eelarve muutunud negatiivseks see on ümber tehtud. Euroopa Komisjon ei saa tänase seisuga hinnata Bulgaaria eelarveplaane selleks aastaks. kuid Eurostat, nagu öeldud, planeerib teha visiidi Bulgaariasse, seda siis kahe tuhande kümnenda aasta teisel poolel ja seal arutab ta ka kahe tuhande kümnenda aasta eelarvet, kuid tegemist ei ole mitte statistilise küsimusega, vaid sellega, et äh, ülemäärase defitsiidi menetlusega on seotud probleemid ning aastal kaks tuhat üheksa relative to previously undeclared government uh, äh, kahe tuhande üheksanda aasta kohustustega on seotud Eurostati visiit. mul on suurepärane mul oli suurepärane võimalus praegu teile kõnelda Bulgaariast ja mul on väga hea meel, et te kuulate mind niivõrd tähelepanelikult ja et teid kõiki nii väga huvitab see, mismoodi Bulgaaria olukord maailmaturul võib ja turgudel üldse võib muutuda. tahaksin kokkuvõtteks öelda, et Bulgaaria eelarvemenetlus jõuab lõpule Bulgaarias endas ilmselt alles juulis ning äh, äh, siis koostatakse ka audit ning äh, seda auditit võetakse kindlasti arvesse ka selles Eurostati visiidis, mis toimub kahe tuhande kümnenda aasta teisel poolel sõltuvalt sellest, kui kiiresti võetakse vastu uus määrus, mis annab Eurostatile tugevamad volitused, võib Eurostat neid volitusi ka juba kasutada kahe tuhande kümnenda aasta teisel poolel oma töös. daamid ja härrad, veel kord suur aitäh, et kuulasite mind nii tähelepanelikult. ja ka selle eest, et te toetate seda ettepanekut, mis on teise Barroso komisjoni õigusloomeline ettepanek ja mis aitab kaasa Majandus- ja Rahandusliidu tõhusale toimimisele, aitäh! aitäh teile, härra volinik Rehn! suur aitäh teile ka teie suuremeelsuse eest. võttes arvesse seda, et mitte kõik siin kojas viibivad inimesed ei kuulanud teid vajaliku tähelepanuga, on kahetsusväärne, et kui volinik kõneleb, siis hakkavad kohal viibivad inimesed aplodeerima kellelegi teisele ja, ja häirivad sellega kõnealuse teema käsitlemist. sellega on debatt lõppenud hääletus toimub homme. ning nüüd teeme me kaheminutise vaheaja, täpselt kahe minuti pärast algab hääletus.